tervitan see, seda kaitset. selle kaitsega ühtlustatakse rikkumistest teatamisega seotud sätted liikmesriikides, paljudes liikmesriikides ei olnud siiani rikkumistest teatajate kaitset ja me tahaksime, et Euroopa õiguses oleks selline kaitse tagatud. õigusrikkumised on võimalikud, me oleme isegi näinud mõju maksupettusi, ka Tšehhi Vabariigis on olnud vaja probleeme Euroopa vahendite valesti kasutamisega ning äh, kui inimesed sellest teatavad, siis tuleb neid kaitsta. meil on vaja toimivaid äh, instrumente ning konfidentsiaalsust. tahaksin omalt poolt öelda ka, aga et ka teist poolt tuleb kaitsta neid, keda süüdistatakse rikkumises. väga raske on tõmmata piiri selle vahel, äh, mis on äh, avalik, äh, avalik huvi ja mis on lihtsalt õel laim ning seda piiri ei tahaks ületada. me peame mõtlema ka teise poole peale, siis kui me hakkame tegelema rakendumisega. suur tänu, ütleb juhataja ja Klintsi raport, mis puudutab kollektiivse investeeringuettevõtete kaitset ning härra Boltšak saab jälle sõna suur tänu jälle, lugupeetud esimees. tahaksin omalt poolt öelda, et ähm, kollektiivsete investeeringute ettevõtete teema on Euroopa jaoks oluline. hääletame siin õigusakti üle, mis võib-olla ei ole küll ideaalne. aluslepingud määravad, mida saab Euroopa tasandil reguleerida, aga Äh, ideaalne või mitte, investeerimisfondide puhul on see, on see esimene sammukene, esimene õigusakt ning peamiseks ülesandeks on luua võrdsed tingimused investeerimisfondidele ja kõrvaldada tõkked näiteks äh, aktsiate vabale liikumisele, meil peab olema võrdsem kaitse investeerimisfondidele, praegu on äh, kaitsel endiselt piirangud ning ähm, me tahame ilma igasuguste barjäärideta Euroopat ning mul on väga hea meel, et me selle teema võtsime oma päevakorda selle ametiaja jooksul. suur tänu ja läheme siis edasi jällegi äh, Wolf Klintši raport äh, investeerimisfondide piiriline kaitse ja härra Messerschmidt, palun, suur tänu! me üha rohkem investeerivad inimesed rahasid pensionifondide asemel, investeerivad nad aktsiatesse, mis moraalselt, majanduslikult arvav, nende arvates peaksid tagama nende tuleviku, nende isikliku tuleviku ja nende ühiskonna tuleviku. see on väga hea, et paljud inimesed võtavad isikliku vastutuse, on valmis tegema seda ka investeerimisfondide kaudu, kus ühendeid koondatakse ning seetõttu tegutsetakse jõulisemalt, aga sellega seoses tulevad ka teatavad väljakutsed, me oleme seda näinud seoses kapitali vaba liikumisega, er-, iseäranis era-, isikud, kes nüüd siis sellele džunglilaadsele turule tulevad ja hakkavad investeerima, tunnevad, et see on väga keeruline, seetõttu meil on vaja läbipaistvust, prognoositavust ning kaitset, et inimestel oleksid vähemalt mingisugusedki tagatised, kui investeerimisfondid tegutsevad ja see on esimene samm selles suunas, aga sellest kaitsest ei piisa, seetõttu jäime me erapooletuks hääletusel. suur tänu! härra Messerschmidt saab jällegi sõna ja kapitalina võtta teema, härra Siimani raport. suur tänu, juhataja. tahtsin sõna kapitalinõuetega seoses samuti sellepärast, et Baseli komitee peamine probleem äh, on järgmine. väga hea, et Euroopa, Lääne-Euroopa riikidel on oma nõukogu, kus ühiselt tehakse eeskirju vaba majanduse kohta, äh, kapitali vaba liikumise kohta ja nii edasi. aga on ka selline tendents, eriti siin Euroopa Parlamendis, kus kuulatakse liiga palju Baseli komisjoni arvamust. ameeriklased saavad suurepäraselt aru, et mõnikord tuleb lihtsalt ei öelda äh, Baseli komitee nõuetele. meie siin Taanis näiteks peame ikka ikka ja jälle võitleme selle vastu, mis on meie majandussüsteemi alustalaks, meie kinnisvaraturg nimelt. meil on oma reaalkrediidisüsteem, mis on teistsugune, kui Baseli komitee seda ette kujutab ja seetõttu me peame kogu aeg selle eest võitlema ja ma tahaksin, et järgmise parlamendi ametiaja jooksul, järgmisel koosseisul on pisut rohkem jõudu ja julgust Baseli komisjoni, komisjonile vastu hakata, kui nõudmised õõnestavad meie Euroopa ning Taani süsteeme aitäh! Kolla Boltšak, kolleeg Boltšak. antud juhul hääletasin eh, poolt ja selgitaksin nüüd kohe ka, miks. me endiselt eh, tunneme omal nahal kahe tuhande seitsmenda, kahe tuhande kaheksanda aasta finantskriisi järelmõjusid ja meie pangandussüsteem ei ole endiselt kaitstud, riskid ei ole päris äh, kõrvaldatud, ehkki me selle teemaga tegelesime. tahtsime sellist puhast kaitsussüsteemi, olen nõus parlamendi sõnumiga, et teave peab olema ka kättesaadav. olen nõus teabesiirde teemaga, olen nõus nii mõnegi asjaoluga, mida on kõnealuses raportis käsitletud ja sellel algatusel on ka oma positiivne mõju. minu meelest on väga ja, ja seetõttu hääletasin poolt. härra Kelly, palun. suur tänu. hääletasin kapitalinõuete määruse ja direktiivi poolt sellepärast et see aitab meil finantsstabiilsusega seotud väljakutsetega toime tulla. riski vähendamise meetmete kaudu parandatakse tagatisi, investeeringute tagatisi ning muudetakse Euroopa pangad vastupidavamaks. nõuded väiksematele pankadele mõjutavad ka VKE-sid ja ka positiivses suunas ma toetan paindlikumate tingimuste kasu, paindlikumate tingimuste kasutamist väikeste ning keskmise suurusega ettevõtete puhul see aitaks toetada nende majanduskasvu võimalusi. kõik peab olema proportsionaalne, riskitundlikkus on ka oluline tegur vastupidavuse tagamisel ja see, selle arvesse võtmine aitab meie Euroopa majandust üldisemalt muuta tugevamaks riskide vähendamist tuleb jätkata, samal ajal toetades rahastamistegevuse jätkamist. suur tänu teile! aitäh, järgmisena Fernandese raport. härra Marias saab sõna riigivõlakirjadega tagatud väärtpaberite küsimus siis. jah, me räägime siin riigivõlakirjadega tagatud väärtpaberitest. tegemist on on lahendusega, mis tegelikult ei sobi kõikidele liikmesriikidele, me peaksime eurovõlakirjadest lähtuma ja peaksime Mario Draghi rahanduspoliitikat muutma, meil on vaja rohkem likviidsust. riigivõlakirjadega tagatud väärtpaberid äh, Kreekast, kas äh, Draghi on need täiesti kõrvale jätnud ja samamoodi ka Kreeka ettevõtete võlakirjad seda siis sellepärast, et Kreeka rahvamajanduses ei tekivad piisavalt äh, likviidsust, aga tegemist on majandusega, mille troika jalge alla tappis. meil oleks vaja äh, lahendusi riikidele, millel on sarnased probleemid Kreekaga, selleks et nad saaksid oma majanduses korra majja lüüa. nii et võib-olla tuleks siin arvestada ka sellega, et meil on tõesti täiesti teistsugune positsioon euroalal aitäh. härra Marias, järgmisena läheme Kaaras Peresi raporti juurde, mis puudutab siis kindlustuse ja edasikindlustustegevuse alustamist ja jätkamist turgudel ehk siis Solventsus kaks ettepanekut ma toetan neid muudatusettepanekuid solventsus kaks määrusele, väga tähtis on tagada siin stabiilsus ja informatsioonivahetuse platvormid riiklike ja Euroopa Liidu tasandi järelevalveasutuste jaoks. tegemist on ettepanekuga, millega saavutatakse parem konvergentsus kindlustusvaldkonnas. mul on väga hea meel, et siin on keskendutud just tarbijate huvide kaitsmisele kontrollimisel. parem järelevalve, mille eest vastutavad liikmesriigid ja teenusepakkujate probleemidest tuleb teada andma seda selleks, et tarbijaid kaitsta. väga tähtis on ka kindlustustoodete ühine turg, see on osa Euroopa Liidu integratsioonist ja finantsjärelevalvega on võima-, säilitatud tasakaal Euroopa Liidu tasandil ja ka riiklikul äh, tasandil. nii et väga hea ettepanek, äh, härra Taras, äh, härra Karas ja proua Peres, aitäh teile! aitäh, järgmi-, härra Kelly! ja nüüd saate kohe uuesti sõna selleks, et kommenteerida Ferberi raportit, palun. aitäh, väga hea töö, Markus Ferber. investeerimisühingute reeglite on väga head, sest oli täiesti selge, et me peame tegelema selle küsimusega, eriti kuna tegemist oli süsteemse riskiga majanduse jaoks. investeerimisühingud tegelevad riskantsete tegevuse, riskantsema tegevusega kui pangandus, neil ei olnud järelevalvet, seega oli karistamatuse tunne. nüüd on neil täpselt samasugused reeglid nagu pankadel ja nüüd väikeste ettevõtete jaoks ja mittesüsteemse riskiga ettevõtete jaoks eraldi reeglid on ka head, sest on rohkem võrdseid võimalusi erineva suurusega ettevõtete jaoks. investeerimisühingute käes on väga suur osa turust ja just sellepärast on ka väga hea, et järelevalvereeglid üle vaadati. aitäh! aitäh, järgmisena Kalve Tšambuni raport, mis puudutab läbipaistvaid ja prognoositavaid töötingimusi Euroopa Liidus. kõigepealt saab sõna proua Šoidrova, palun. Eh, eh, kolleegid, mul on väga hea meel, et eh, see direktiiv kiideti heaks väga suure häälteenamusega läbipaistvad ja prognoositavad töötingimused on väga tähtsad nii töövõtjate kui ka tööandjate jaoks, selleks et tagada kindlus, et millist infot on vaja avaldada ja millise aja jooksul, kui uusi inimesi tööle võetakse. see kehtib niisiis nii uute kui ka juba tööle võetud inimeste kohta. kolmepoolsetel läbirääkimistel saavutatud kokkulepe on üpris tasakaalus, ma arvan, äh, seda nii töövõtjate kui ka tööandjate jaoks ja sellepärast ma hääletasin ka selle ettepaneku poolt äh, töövõtjad saavad kiiremini teada oma õigustest ning neil on ka lihtsam juurdepääs stabiilsetele töölepingutele ja väga tähtis on ka kinni pidada riiklikust seadusest, sellepärast et äh, seal arvestatakse riiklike eripäradega ja peale selle ei too see endaga kaasa suuremat bürokraatiat tööandjate jaoks. aitäh, järgmisena härra Strojevski, palun. aitäh. ma olen väga tihti toonitanud seda, et Euroopa äh, Äh, parlamendi ja komisjoni veskid jahvatavad väga aeglaselt, kuid äh, nüüd on see ajakaotus ikka väga suur, me räägime direktiivist, mis võeti vastu aastal tuhat üheksasada üheksakümmend üks, ikka väga kaua aega läks enne, kui reageeriti muutustele tööturul. aitäh fraktsioonidele tehtud töö eest. Need äh, Äh, kes ei kuulu ka fraktsioonidesse, aitäh tõlkidele, sest töö äh, toimus väga rasketes tingimustes, austan väga seda, kuidas te meid aitasite. ja siis see meesterahvas, kes siin minu ees seisab, fotograafid, nemad äh, töötavad kunstlikus valguses kogu aeg, tingimused on väga rasked, nad on tähtsad inimesed, aga nende tööst vaadatakse tihti mööda, nii et aitäh ka fototeenistusele hästi tehtud töö eest. Muchas gracias, señora Meier aitäh. Äh, proua Maier, palun. aitäh, president, mul on väga hea meel toetada seda raportit tööpartei liikmed koos sotsiaaldemokraatlikest kolleegidega on väga palju võidelnud nende uute töötingimuste eest selleks, et parandada tingimusi ja anda miljonitele töövõtjatele paremad tingimused, kui neil on väga ebakindlad töösuhted, nulltunnilepingud ja nii edasi. mul on kõrini eh, kuulda, et eh, inimesed töötavad väga raskelt, aga nad põhimõtteliselt ei tea, kas nad järgmisel nädalal tulevad ots otsaga kokku ja tihti selliste töötajate tööülesanded viimasel hetkel jäetakse ära ja nad ei saa raha. Nad eh, nende koolituse eest ei maksta ja nii edasi. me peame Euroopat muutma paremaks ja tõesti, eh, tegemist on väga hea ettepanekuga paljude jaoks, mitte ainult väheste jaoks, aitäh. suur tänu, järgmisena härra Marias, palun. jah. õiglased töötingimused Euroopa Liidus. see tähendab seda, et Euroopa Liidu õigustik eh, seda ka tagab tuhande tuhande üheksasaja üheksakümne esimese aasta direktiiviga pandi paika tingimused töövõtjate kaitsmiseks, kui neil on ebatüüpilised äh, töösuhted, äh, näiteks tähtajaline tööleping äh, või midagi sarnast. ning üheksakümne esimese aasta direktiivis öeldakse, et tähtajalised töölepingud muudetakse ümber Äh, pikaajaliseks tähtajatuteks äh, siis, kui teatud aeg tööl on ära oldud ning äh, tähtajaliste töölepingutega võetakse juba aastaid tööle Kreeka õpetajad, nad on nagu nii-öelda õpetajate asendajad selle lepinguga, nii et nüüd tuleks tõesti midagi ette võtta selleks, et ka Kreeka hakkas lõpuks seda direktiivi rakendama ja et me lõpuks leiaksime ka õpetajaid suur tänu, järgmisena härra Maamikins, palun. aitäh, president, kallid kolleegid, mul on väga hea meel selle direktiivi üle, millega pannakse paika miinimumõigused kõikidele töövõtjatele Euroopa Liidus ja mul on väga hea meel näha, et siin on terve rida kriteeriume, millest peavad siis äh, tööandjad ja töövõtjad kinni pidama. kõrged tööstandardid on tegelikult üks Euroopa Liidu pilootprojekt lipulaevu, kuid äh, tihti me siiski näeme, et meil on esimese ja teise klassi töötajad, mis ei ole meie jaoks vastuvõetav. meil on vaja kodanike jaoks suuremat prognoositavust töölepingute osas ja peale need õudsed katseajad, mis tuleb ära äh, kaotada. parlament on viimastel aastatel teinud väga häid samme selleks, et ära kaotada äh, tasustamata praktikad, mida erasektoris väga palju kasutatakse. aitäh! Gracias. Eh, senor. aitäh, härra Howard, palun. Uh, aitäh, härra president, mul on väga hea meel toetada seda raportit, tegemist on väga tähtsa esimese sammuga, eh, tunnistamaks nulltunni lepingute probleemi ja see on ka esimene samm tagamaks seda, et sellised eh, töölepingud on läinud kontrolli alt välja et seda kõike tuleb kontrollida. ei saa olla nii, et töötingimused on erinevad, sellepärast et töölepingud on erinevad, me teame, et majandus peab olema paindlik ja me peame tõesti kaitsma nüüd töövõtjate õigusi, sest tegemist on üle-euroopalise probleemiga. küll praegu veel mitte igal pool, aga varsti siiski nii et tõesti ei ole ju palju palutud, kui me ütleme, et peab olema, peavad olema prognoositavad töötingimused ja prognoositav sissetulek ja peale selle on ka mõistlik nõuda, et ma tahan siiski oma elu planeerida, teada, kui palju ma saan palka ja on täiesti mittemõistlik öelda, et seda ei peaks tegema, täiesti mittemõistlik on ka see, et inimesed peavad maksma ise oma koolituse eest. sellele mõttetusele tuleb lõpp teha. Gracias, señor aitäh, härra Caputo, palun. Grazie, grazie, president. aitäh, president viimaste aastate demograafilised muudatused on endaga kaasa toonud selle, et aktiivses elanikkonnas on väga suured lõhed, on väga erinevad töölepingud, on uued ja paindlikumad töösuhted. näiteks äh, on väga palju A-tüübilisi äh, su-, töösuhteid. samal ajal nüüd selle uue direktiiviga tuleb töövõtjaid kohe algusest peale nende õigustest ja kohustustest informeerida kohe, kui tööleping sõlmitakse, et mis kellast, mis kellani peavad töötama, kas neile makstakse teatud ülesannete eest ja ei tohi äh, siis karistada selle eest, kui ei suudeta viimase hetke muudatustele Äh, reageerida ja töövõtja saab ka siis ise otsustada, kas ta soovib äh, nõustuda nulltunnilepinguga või mitte. me oleme tõesti teinud uue sammu selles suunas, et kaitsta kõige nõrgemaid. aitäh! ja nüüd läheme järgmise raporti juurde, Leenarsi raport Euroopa Tööjõuamet. proua Šoidrova saab sõna. aitäh, daamid ja härrad! ma hääletasin selle ettepaneku poolt luua Euroopa Tööjõuamet seda hoolimata sellest, et mulle ei meeldi see, et siin tekib uusi ameteid nagu seeni pärast vihma, aga äh, selle ameti puhul on tõesti väga tähtis see, et ta jälgib, et äh, seadustest peetakse kinni tööturul, töötajate lähetamine, äh, töövõtutingimused ja nii edasi Eh, seda kõike tuleb kontrollida, just on väga tähtis, et meil on selleks tööjõuamet, seda nimetatakse ametiks, aga tegemist on pigem agentuuriga. on väga tähtis, et selle ameti ülesanded ei kantuks teiste juba olemasolevate ametite pädevustega, nii et rakendamine, elluviimine on väga tähtis, täpselt samamoodi nagu ka Euroopa Parlamendi kontrollifunktsioon. mulle väga meeldiks, kui selle ameti asukoht oleks Ida-Euroopa riigis veel parem kui isegi kui Slovakkias. aitäh, härra Palmer, palun järgmisena. on väga palju inimesi, äh, kelle jaoks konservatiivse partei äh, majanduspoliitika ei toimi, ma näen seda öö, äh, oma kodupiirkonnas, nulltunnilepingud, vaesus suureneb öö, ja üha rohkem inimesi pöördub toiduabi poole ja järgnevatel nädalatel nendel parteil ei ole mitte midagi mõistlikku öelda nendes küsimustes. mul on, ma olen uhke, et ma hääletasin siin parlamendis nende meetmete poolt, millega võideldakse madalapalgalisi äh, inimesi, et kaotatakse ära nulltunnilepingud, et nad saaksid korralikku palku. nii et äh, valijad, äh, valige Labori parteid, inimesi, kes on pühendunud konstruktiivsele tööle siin, kes on pühendunud tööle Euroopa Parlamendis selleks, et võidelda ebaõigluse ja ebavõrdsuse vastu ja me kinnitame teile, et ükskõik, kas te hääletasite Euroopa Liidust lahkumise poolt või vastu, meie teeme rasket tööd ja oleme teid hästi esindanud siin parlamendis Parlamendis. aitäh, järgmisena härra Strojevski, palun. aitäh. Euroopa Liidu Tööjõuameti küsimuses. me rääkisime siin ju enne äh, tööjõu liikumise parandamisest äh, see on tõesti kahekordistunud ja see ei puuduta siin äh, mitte ainult töötajate lähetamist, siin on väga palju suuri probleeme, mis on selle ametiperioodi jooksul esile tulnud ja me ei ole suutnud neid probleeme lahendada. tahtsin selle lihtsalt välja tuua nüüd aga selle raporti kohta tahtsin öelda seda, aitäh äh, Rahvaparteile koostöö eest äh, Äh, koostöö Rahvaparteiga ei olnud seekord väga lihtne, aga see oli viljakas. aitäh äh, minu kaastöötajatele Brüsselist, äh, minu Brüsseli kontoris ja samamoodi ka suur tänu ka minu kaastöötajale Wroclawis. siin on Janušikovski, Anni Mondra, ma tahan need nimed siin välja tuua, sest ainult tänu nendele inimestele sain ma üldse seda tööd siin teha aitäh, härra Marias. Euroopa Liit ei peaks praegusel hetkel tööjõuametit äh, sisse viima, peaks pigem rohkem vaatama seda, kas äh, juba loodud seadustest peetakse kinni ning äh, siis tuleks äh, kohtusse kaevata need liikmesriigid, mis ei pea kinni vastu võetud seadustest. Ähm. näiteks nagu see direktiiv, mis võeti vastu, äh, direktiiv tuhat üheksasada üheksakümmend üheksa murd seitsekümmend, sellest liikmesriigid kinni ei pea, ütlesin seda juba oma eelmises kõnes. seda direktiivi peaks nüüd hakkama ka Kreekas rakendatama veerand Kreeka õpetajatest on kõigest asendusõpetajad ja nende olukord on väga raske. seda tuleks siin selgelt välja öelda, me ei räägi, ei saa ju olla nii, et õpetajad on pidevalt surve all, et nad kardavad kogu aeg selle pärast, kas järgmisel kooliaastal nende lepingut pikendatakse. siin on vaja leida lõplik lahendus sellele küsimusele aitäh, härra Maamikins, palun järgmisena. aitäh, president, lugupeetud kolleegid Euroopa Tööjõuamet on äh, pikalt oodatud meede selleks, et sotsiaalsammast ellu viia. me peame tagama tööjõu liikumise koos võrdsete õigustega kogu Euroopa Liidus. aga me ei saa nõustuda, et Tööjõuamet on ainsaks infopunktiks. praegusel hetkel on ette nähtud, et ta peab andma informatsiooniteenuseid tööjõu liikumise kohta, kuid ta ei ole ikkagi võimeline lahendama kodanike probleeme, mis on seotud tööga minu arvates Tööjõuamet peaks olema võimeline toetama neid meetmeid, millega saavutatakse sotsiaalne ühtekuuluvus ja hoolitsema selle eest, et äh, uutest äh, Euroopa Liidu seadustest ei tuleneks äh, seda, et inimesed jäävad tööstuks. ma räägin just Ida- ja Kesk-Euroopa riikide nimel kus äh, tihti just tööpuuduse puhul sotsiaalkaitsesüsteemid ei ole piisavad ja Tööjõuameti üheks ülesandeks peakski olema just sotsiaalsamba sisseviimine ja hoolitseda tuleb ka selle eest, et kõrged töötingimuste standardid ei viiks selleni, et ettevõtted panevad oma uksed kinni ja inimesed jäävad tööta. aitäh! suur tänu ja järgmisena härra Zahradil, palun! aitäh, president! sotsiaalpoliitika on tähtis valdkond, kus liikmesriigid on pädevad. Nad vastutavad ka sotsiaalsüsteemide eest, just sellepärast ma ei hääletanud selle ettepaneku poolt. mitte sellepärast ainult, et mulle ei meeldi, et meil on siin üks amet teise järel loodud Euroopa Liidus, ma hääletasin ka sellepärast vastu, et ma kardan, et Äh, selline amet võib hakata sekkuma tööõigustesse, sotsiaalkindlustussüsteemidesse liikmesriikides ja minu arvates läheb see kaugemale Euroopa Liidu äh, seaduste kohaldusalast, see ei ole Euroopa Liidu asi. meil on kakskümmend kaheksa majandust, varsti kakskümmend seitse, nad on kõik väga erinevad, meil on päris rikkaid riike, üpris vaeseid riike ja me ei saa neid kõiki ühte patta panna ja just sellepärast ma hääletasingi vastu. aitäh, sellega äh, on nüüd täiskogu istungjärk peatatud kuni kella kolmeni pärastlõunal. aitäh!